meil toimub kohtumine koos liikmesriikide parlamentide saadikutega. ja räägime Euroopa keskkonnaõiguse võrdsest ja tõhusast rakendamisest, miks see aset ei leia. meil on kohal kolmkümmend kolleegi kahekümne ühest liikmesriikide parlamendist, seitsmeteistkümnest liikmesriigist ning kohal on muuhulgas ka üheksa keskkonnakomisjonide esimeest liikmesriikide parlamentidest ja viis aseesimeest. arutelu toimub järgmiselt. kõigepealt räägime me ehm, jäätmete ja veeõigustikust ning teises osas räägime looduskaitseõigustikust. meil on kohal mitmed väga kõrgetasemelised kõnelejad, kes siia on kutsutud, kõigepealt Michael McCarthy, kes on keskkonnakultuuri ja keeltahti komisjoni esimees Iiri parlamendis. suur tänu, et te siia tulite. kohal on ka meie valdkonna volinik, väga meeldiv külaline meie komisjonis Janes Potočnik. ning lõpetuseks Jacqueline MacLeod, kes on Euroopa Keskkonnaagentuuri direktor. tema võtab sõna teises aruteluvoorus kindlasti on teil oma parlamentides samamoodi, et käsitlusel, arutlusel on suur hulk erinevaid õigusakte, rakendusvaldkonnas tegutsetakse samuti mitmes valdkonnas, aga kui meil on kohal kas volinik või mõned muud külalised, siis sageli arutame me ka seda, kes tegelikult jälgib õigusaktide ellurakendamist liikmesriikides sest mingisugust selget konkreetset mehhanismi selleks olemas ei ole. see ärritab mõningaid kolleege meist siin järjest rohkem. kui nüüd võtta arvesse ka asjaolu, et keskkonnakahjud ei piirdu liikmesriikide piiridega, kui me räägime vee- või õhureostusest näiteks, siis seetõttu tuleb äh, ära märkida ka, et keskkonnaõigustik on Euroopa õigustikust üks vanemaid. meil on Euroopa Liidus viissada miljonit kodanikku ning kui me tegutseme keskkonnavaldkonnas tõhusalt, siis nad kõik ka näevad, milline on Euroopa Liidu lisandväärtus. minu juhitav komisjon, keskkonnakomisjon tegeleb veel kahe huvitava aspektiga, nimelt rahva tervise ja toiduohutusega. ning nende kolme teemavaldkonna vahel võib täheldada selgeid sidemeid. täna pärastlõunal räägime me aga sellest, kuidas parandada meie keskkonnaõigustiku ellurakendamist. alustame vee ja jäätmetega, aga hiljem räägime ka muudest asjadest, nagu näiteks Natura kaks tuhat. kuidas saavutada selle võrgustiku tõhus toimimine praegusel hetkel me seda saavutanud ei ole. ja meil oleks ka siinkohal vaja tegutseda, sest me soovime ju kaitsta ja edendada bioloogilist mitmekesisust, ma olen kindel, et härra Liise ja härra Koch soovivad ka selle koha pealt sõna võtta. see puudutas aga nüüd meie teist arutelu osa täna keskkonnaõigustik. keskkonnaõigustiku ja selle ellurakendamise kombinatsioon on meie täna pärastlõunane teema. esimesena saab sõna härra McCarthy. meie kord on täna selline, et eeskõnelejad saavad sõna maksimaalselt kümneks minu-, minutiks ning siis liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi saadikud saavad äh, küsimusi küsida maksimaalselt kolme minuti jooksul. minu arvates võiks lihtsalt äh, küsimused ja vastused äh, teha, esitada kordamööda, kui meil selleks aega on. ning liikmesriikide parlamentide esindajad, palun mm, ka tutvustage ennast ennem sõnavõtmist ning öelge, kust te pärit olete. sellest oleks meil ka siin päris palju kasu nii, lähemegi härra McCarthy ettekande juurde, palun. Gor magad y cyhyrlwg, taas ar my fe lahor inio, agus bwalam bwecas o wal as yn cyhyrlwg leis yn cora. I am delighted to be here this hour. mul on väga hea meel teie ees siin kõneleda, tahaksin veel kord tänada härra esimeest mind kutsumast. härra esimees, volinik, Euroopa Parlamendi saadikud, kolleegid, daamid ja härrad suur tänu selle eest, et andsite mulle võimaluse teie eest täna kõneleda. ma tahaksin eelkõige ka tänada härra esimeest äh, sissejuhatuse eest, mis puudutasid täna arutlusel olevaid teemasid. Euroopa Liidu edukus eesmärkide ja ambitsioonide saavutamisel, mis on kirjas äh, ühenduse õigustikus ja aluslepingutes, sõltub täielikult Euroopa Liidu õigustiku tõhusast ellurakendamisest liikmesriikides. ühtse turu võrdsed võimalused, mis on seotud peaaegu viiesaja miljoni kodanikuga, on saavutatav ainult siis, kui reeglid ja määrustik on korralikult üle terve Euroopa Liidu ellu rakendatud. keskkonna ähm, reostus ei tunne piire, õhu ähm, ähm, või veereostus, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, mürareostus ja nii edasi, selle vastu saab võidelda ainult siis, kui Ähm, õigusaktid äh, riikme, liikmesriikide ja regionaalsel tasandil kohalike omavalitsuste poolt ellu rakendatakse. keskkonnakaitse on hädavajalik, kui me soovime järgmisele põlvkonnale edasi äh, pärandada hea elukvaliteedi. samas ei ole mingit põhjust, miks liikmesriik, mõni liikmesriik ei peaks ellu rakendama õigusakte, millele ta on Euroopa Liidu tasandil ellu alla kirjutanud. nagu on öeldud seitsmendas keskkonna äh, tegevuskavas, siis e, keskkonnaõigustiku täielik ellurakendamine üle Euroopa Liidu on hea investeering e, nii keskkonda ja rahva tervisesse kui ka majandusse. Iirimaa on praegu eesistuja Euroopa Liidus ning senini oleme me päris kaugele jõudnud valdkondades nagu näiteks ÜPP, reform, pangaliit, majanduse kaks pakett Äh, USA ja Euroopa Liidu vabakaubandusleping ning ka ühtne patent. keskkonnavaldkonnas töötab Iirimaa usinalt jätkusuutliku rohelise majanduskasvu edendamisel lä-, ja seda läbi seitsmenda keskkonnategevuskava elurakendamise. viimasel paaril aastal on toimunud nii mitmeidki arenguid just Euroopa Liidu õigustiku väljatöötamisel ning ellurakendamisel. kodanike kaasatus sellesse protsessi Aarhusi konventsiooniga on olnud, oli ka tõsine samm edasi. inimeste teadlikkuse tõstmine keskkonnaõigustiku asjus võimaldab meil tagada, et kodanikud tõesti mõistavad, et nemad on osalised keskkonnakaitses, nad saavad nõuda vastuseid ka ähm, poliitikutelt, kui Euroopa Liidu õigustikku ei ole ellu äh, rakendatud. Lissaboni leping on suuresti äh, parandanud liikmesriikide parlamentide rolli otsuse protsessis ning selle, ning samuti on neil suurem roll Euroopa Liidu õigustikku ellu rakendamise järelevalves. Iiri ühiskomisjon äh, mida äh, Iirimaa parlamendis kultuuri- ja keskkonnaühiskomisjon, mida mina juhin äh,, üritas, äh, üritab nüüd just parandada meie omavahelist dialoogi, mis puudutab just ka inimeste teadlikkust teatud projektide ning Euroopa Liidu õigustike puhul. me tegime seda seetõttu, et meie komisjon tunneb eriti muret äh, uute ettepanekute ellurakendamise kulude üle ning äh, meie arutelu tulemusena ning nii, nagu on me ka välja oleme öeldud, siis oleme me tulnud välja oma uute ettepanekutega, mis peaks suurendama läbipaistvust ka Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis. meil on võimalus nüüd välja arendada Äh, süsteem, kus tervet ellu rak-, äh, otsuste tegemise protsessi on võimalik jälgida igal tasemel ning aga tagada, et see, need õigusaktid korralikult ka ellu rakendatakse. mis puudutab Euroopa keskkonnaõigustiku mitte elu rakendamist, siis selle, selle kulud oleks suurem kui, suuremad kui elu rakendamisel. meil on ka mure, et praegune, praegust majandus kasvuprobleeme peetakse tähtsamaks keskkonna omadest. see, seda tuleb arvesse võtta ka üleüldisemas kliimamuutuse arutelus. Iirimaal nii riiklikud, regionaalsed kui kohalikud omavalitsused ning ka Keskkonnakaitseagentuur on üksused, mis peaks vastutama keskkonnaõigustiku elu rakendamise eest kaks hiljutist näidet on keskkonnameetmetest, mis ei ole vastanud Euroopa Liidu õigustikule. Need on seotud ähm, septiliste konteineritega ning ähm, keskkonnamõjude hindamissüsteemiga. mul on aga hea meel teile teada anda, et mõlemad probleemid on lahendatud ning Iirimaa täidab nüüd täielikult Euroopa Liidu keskkonnaõigustikku. Iirimaal on välja töötatud uudne lähenemine meie keskkonna kaitseks ning olukorra parandamiseks. meil on koostatud seaduste elurakendamise grupp, kuhu kuuluvad Iirimaa keskkonnaministeeriumi ning keskkonnaorganisatsioonide esindajad, looduskaitsjad ning üldiselt üritatakse parandada keskkonnaõigustiku kohandamist ning ellurakendamist. selle grupi eesmärk on edendada teavitustööd ning probleemide lahendamise, äh, ning tõhustada probleemide lahendamist, selleks et issues and changes samuti me tegeleme sellega, kuidas äh, muudetakse, jõustatakse keskkonnaõigust äh, ning äh, teenitakse see püstitatud eesmärki. meie ülesandeks on ka vaadata, kuidas meie töögrupi liikmed saavad teha koostööd selleks, et hariduses, haridust edendada, teavitada ja levitada informatsiooni keskkonnaõigustiku kohta. samuti muuduta kergemaks tagasiside osutamise vabaühenduste poolt selle eesmärgiks on tagada, et pädevad ametiasutused saaksid võimalikult kiiresti keskkonnakahjulikust tegevusest teada ning saaksid sekkuda. väga oluline on üksteisega äh, konsulteerida, järelevalvet teostada, aga äh, väga ja hoolimata sellest, et on tehtud mitmeid pingutusi, ei ole see kõikides piirkondades äh, veel piisavalt tagatud komisjoni äh, trahvid on aidanud mõningatele asja, mõningate asjaolude parandamisele kaasa, aga me peame jätkama pingutusi selle nimel, et toimuks järk-järguline üldine muutumine. koolitusel on selles osas väga tähtis koht, aga enne kui ma lõpetan, tahaksin äh, viidata energia- ja keskkonnakomisjonide esimeeste kohtumisele kümnendal, üheteistkümnendal mail ühe osana Iirimaa eesistumisest. meil on koostatud väga huvitav programm, kus keskendutakse, keskendutakse poliitika järjepidevusele, äh, kliimaga seotud eesmärkidele ning äh, energia tootmise säästlikkusele Euroopa Liidus. samuti räägitakse seitsmendast keskkonnategevuskavast ja õhukvaliteedist. see kujuneb tõenäoliselt huvitavaks kohtumiseks, nii et äh, ma ootan juba pikisilmi võimalust teiega kohtuda maikuus Dublinis. Vielen Dank, Herr McCarthy. suur tänu, härra McCarthy. nüüd härra Potočnik. esimese sõnavõttude vooru lõpetuseks ning liikmesriikide parlamentide saadikud, kes soovivad sõna, siis teile teadmiseks, et kollased paberilehed on teile välja jagatud, äh, need puudutavad esimese aruteluvooru sõnavõtusoove, teises voorus on need lehed rohelised. kui te soovite sõna, siis tõstke need, äh, täitke need ära, tõstke need püsti, siis me korjame nad kokku ja kuulame ära teie küsimused ja kommentaarid. kell pool kuus pakume teile ka kokteili siin koosolekusaali ukse juures. nüüd aga voliniku ettekanne. ning tema räägib vee ja jäätmete õigustikust. Jacqueline, honorable suur tänu! lugupeetud Mattias, härra Mäkati, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, tere pärastlõunat teile kõigile! mul on väga hea meel rääkida teemast, mis on mulle väga südamelähedane ja mis on ka minu tööülesannete hulgas väga tähtsal kohal Äh, minu ülesandeks on vaik-, parandada Euroopa keskkonnaõigustikku ja te palusite mul rääkida veest ja jäätmetest. ma leian, et teema on väga asjakohane, tegemist on väga tähtsate keskkonnapoliitika valdkondadega Euroopa Liidus ja nendes valdkondades on võimalik väga hästi näidata, kui palju me oleme juba saavutanud. selleks, et mõõta, kui palju me oleme saavutanud, peame vaatama, kust me alustasime, millised olid meie algsed eesmärgid, ambitsioonid, siis kui leppisime kokku õigusaktides, mis puudutavad vett seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel tahtsime me parandada rahva tervise olukorda, tõstes äh, äh, joogi- ja suplusvee kvaliteeti ja selle tulemuseks olid siis äh, joogivee direktiiv ja suplusvee direktiiv üheksakümnendatel äh,. hakkasime me tegelema linna äh, reovete käitlemise direktiiviga ja eesmärgiks oli kõik kõikides veekogudes hea vee kvaliteet kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks juba ja seda juba veeraamdirektiiviga. mis puudutab jäätmeid, siis jäätmete vallas olime me samuti ambitsioonikad. kaks, juba nelikümmend aastat tagasi võeti vastu esimene jäätmeraamdirektiiv seda on vaadatud üle mitu korda ja kuigi ülevaadatud versioonidega koos peaks see direktiiv tagama, et jäätmeid käideldakse turvaliselt. ja sellele järgnesid mitmed õigusaktid, mis käsitlevad äh, jäätmeid, jäätmete käitlemist, jäätmete liikumist üle piiride. meie püüdlused on vilja kandnud. ilma keskkonnaalaste õigusaktidega, mis käsitlesid äh, jäätmeid ja ve-, ja vett, oleks võinud meie majandustegevuse tulemuseks olla meie veekogude kahjustamine ja selle tulemusena ka tõsised ohud rahva tervisele ja keskkonnale kogu Euroopas. meie suplusvee äh, direktiiv on üks suurepärane näide sellest, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks üheksakümmend kaks protsenti Euroopa Liidu veetest vastasid kõrgematele kval-, kvaliteedistandarditele, kahe tuhande üheksasaja üheksakümnendast kahe tuhande üheksanda aastani toimus märgatav paranemine ja mis puudutab rannikualasid, siis samuti saavutati kahekümneprotsendiline paranemine äh, rannikualade vete osas. mis puudutab äh, linna reovete käitlemist, siis äh, seitsekümmend seitse protsenti on vastavusmäär viimastel andmetel ja ma rõhutaksin teile, et meie suplusvete ja reovete vahel, käitluse vahel on tugev side. Äh, ja lõpetuseks viimased statistilised andmed jäätmekäitluse kohta näitavad, et me oleme prügilates vähendanud jäätmete arvu kahekümne seitsmelt protsendilt kahe tuhande esimesel aastal neljakümne protsendini kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis siis läheb taaskasutusse rahvatervis ja keskkond on meie eesmärkide keskmes, aga samas keskkonnaalased õigusaktid aitavad meil saavutada ka ressursitõhusust. täielik rakendamine aitaks meil saavutada meie algselt püstitatud eesmärke ja mitte ainult, veel rohkemgi. Ja see aitaks kaasa näiteks majanduskasvule, looks tööga hõivevõimalusi ja meil oleks kui meil oleks tõeline ressursitõhus ühiskond, see oleks igal juhul Euroopa Liidule soodus. samuti käibe osas, kui äh, ta-, oleks tagatud täielik vastavus meie õigusaktidega, siis äh, äh käive suureneks neljakümne kahe miljardi euro võrra aastas ja loodakse nelisada tuhat uut kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab vett, siis äh, on mitmeid tähtsaid valdkondi, äh, reovete käitlemine, äh, vee taaskasutamine, äh, soolast puhastamine ja selle valdkonnaga on seotud kuussada tuhat töökohta haarates kinni uutest turuvõimalustest, on Euroopal võimalik turuliidrina oma positsiooni parandada veega seotud innovatiivse tehnoloogia valdkonnas aga paraku seisame silmitsi tõsiste rakendusalaste probleemidega ja viimastel andmetel võib öelda, et peaaegu pooltes Euroopa Liidu jõe valgealadest ei saavutata head veetaset aastaks kaks tuhat viisteist nagu ette planeeritud, hoolimata selleks, et selle saa-, eesmärgi saavutamiseks oli viisteist aastat. pärast kogu seda aega ja neli aastat pärast ametlikku tähtaega on siiski liikmesriiki, kes ei ole veel näiteks Äh, jõe valgalade haldamiskavasid äh, ellu viinud, äh, hoolimata sellest, et kohus on sellele juba korduvalt tähelepanu juhtinud. ja samuti põllumajanduse saaste tulemusena tuleb võtta meetme, meetmeid, et saavutada head staatust meie veekogudele ja samuti on äh, probleem nendes valdkondades, äh, kus äh, infrastruktuuri taha jääb kinni meie õigusaktide järgimine kahe tuhande ja on liikmesriike, kus linnavee käitlemisega seotud vastavuse määr on ka neljateistkümnest kuni kolmekümne üheksa protsendini ainult ja ainult üheteistkümnes kahekümne seitsmest Euroopa Liidu pealinnast on kogumise ja käitlemise süsteemid, mis vastavad direktiivi standarditele täiel määral. keskmiselt võib öelda et, et kolmkümmend seitse protsenti linnajäätmetest siiski lähevad edasi prügilatesse, aga liikmesriikide erinevused on üüratud üheksakümne ühest protsendist ühe protsendini ja lisaks on meil veel liiga palju kontrollimatu prügilaid, mis on ohuks rahva tervisele ja ka keskkonnale. viiskümmend seitse rikkumismenetlust on käimas praegusel hetkel ja see näitab, kui tõsise probleemiga on tegemist. mida siis teha, et liikmesriikide olukorda ühtlustada? meie õigusaktide edu sõltub just nimelt liikmesriikide poolsest rakendamisest, mis peab olema nagu kord ja kohus, liikmesriigid peavad kandma kõige suuremat koormat ning peavad pingutama rohkem, kui nad tahavad rikkumismenetlusi vältida, aga mitte ainult, kui nad tahavad tõesti sellest äh, nagu kord ja kohus rakendamisest ka kasu lõigata. Te olete juba kuulnud, mis on minu mantra, ma tahaksin olla äh, abivalmilt range ja rangelt abivalmis, nii et äh, komisjon oma äh, täidesaatvaid võime kasutades püüab aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, see tähendab seda, et meie oleme äh, problemaatiliste juhtumite puhul keskendunud suurtele, mitte väikestele rikkumistele või probleemidele ja me oleme peamiselt keskendunud siis süstemaatilistele ja laiaulatuslikele puudujääkidele meil on mitmeid kohtuotsuseid, äh, tõsiseid trahve ja selline surve avaldamine on ka vilja kandnud isegi siin Brüsselis. mulle valmistavad peamiselt muret selles, sellised juhtumid, kus äh, esimene rakendamise ahela lüli liikmesriikide õigusesse ülevõtmine on puudulik ja seetõttu ongi tänane arutelu siin väga oluline, teie olete liikmesriikide õigusloojad ja peate aitama tagada seda, et meie ühenduse õigusaktid saaksid liikmesriikide tasandil äh, nagu kord ja kohus ellu viidud. veeraamdirektiivi puhul on meil üheksa rikkumist ja tõenäoliselt meie öö, äh, jäätmeraamdirektiiviga seoses tuleb veel mitmeidki rikkumisi. aga jõustamise tegevusel Euroopa Liidu tasandil on ka oma piirid. kõigepealt komisjoni ressursid on piiratud, kui kaebuste arv on suur. praegusel hetkel on minu talitustele esitatud viissada kaebust teiseks, nagu te teate, asjade kohtu ette toomine tähendab seda, et meil peab olema korralik tõendusmaterjal, me peame koguma kogu info, mis võimaldab meil kohtuasja algatada ja sellega seoses olen ma teinud mitmesuguseid ettepanekuid teavitamisega ja rakendamisega seoses meie seitsmenda keskkonna tegevuskavaga seoses. komisjon jätkab lepingut täitmise valvamist, aga me tahaksime seda teha, olles abivalmid. eelmisel nädalal esitasin ma veealase äh, kava sellele komisjonile ja tegime soovitusi liikmesriikidele ja algatasime kahepoolsed kohtumised selleks, et liikmesriikide tegevust seoses äh, jõgede valgaladega parandada. mis puudutab linnareovett, siis me loodame, et äh, suurem läbipaistvus aitab meil läbi viia infrastruk-, äh, aitab saavutada selle, et infrastruktuuri projektid viiakse lõpule ja et kõikidel ühiskonna tasanditel ollakse teadlikud sellest, mida on veel vaja teha selleks, et probleemid lahendada. mis puudutab jäätmeid, siis meil on oma tegevuskavad, oma nõndanimetatud teekaardid kümnele liikmesriigile, kus on prügilate osakaal kõige suurem seal on äh, kogumise, ennetamisega, läbipaistvusega ja heade haldustavadega seotud ettepanekuid, äh, samuti on oma majanduslikud stiimulid, äh, nagu näiteks prügile maksud ja maksa, kui sa prügi ära viskad, süsteemid lähtuvalt saastaja maksab põhimõttest. Euroopa Liidu vahendid on olulised, me püüame investeeringuid jäätmetega seoses ühendada ka jäätme Äh, raamdirektiiviga, äh, soodustades kõige tõhusamaid lahendusi me peame järgmisel rahastamisperioodil kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani jätkama äh, reovete käitlemist ja ka sellesse tuleb investeerida. mis puudutab tulevikku, siis selge on see, et juba varem mainitud tegevusi tuleb jätkata ja intensiivistada komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teade, mis puudutab Euroopa Liidu keskkonnaõiguse parandamist ja selle rakendamist äh, seoses äh, seitsmenda keskkonnategevuskavaga. Äh, ka see, kõiges, ka selles teatises on seda rõhutatud. me ei tahaks mitte me, me me tahame äh, erinevate kontrollimeetmete kogumit, äh, mis äh, aitab tagada hoo meie keskkonnas ja õigustiku ellurakendamises. me oleme rõhutanud läbipaistvuse tähtsust ja seetõttu oleme püüdnud tagada seda, et internetist on võimalik äh, kontrollida, mida, millised on kõige suuremad probleemid ja mida nendega seoses ette võetakse. ja komisjon kutsub üles liikmesriike arendama äh, nõndanimetatud äh, struktureeritud äh, raamistiku selleks, et probleeme tulevikus lahendada meie eesmärgiks on, et kodanikud ja parlamendiliikmed saaksid paremini jälgida informatsiooni investeeringute kohta nende linnadesse ja ja suurlinnadesse. me vaatame ka, kuidas partnerlus ja rakenduslepingud aitaksid olukorda parandada, komisjon ja liikmesriigid püüavad kokku leppida riigi konkreetsete spetsiifiliste probleemide lahendamise parimas parimates võimalustes. keskendumine inspektsioonidele ja rakendamise kontrollidele äh, aitab kaasa liikmesriikide tasandil probleemide lahendamisele, kuid äh, seda tuleb, esimene kontroll peab toimuma liikmesriigi tasandil ja komisjoni sekkumine peab olema piiratud. komisjonil on praegu kolmkümmend rikkumisjuhtumit see näitab, et me peame liikmesriikide omaenda rakenduskontrolli puudujääke kõrvaldama, suurendama liikmesriikide vahelist usaldust teistesse liikmesriikidesse. koostöö professionaalidega nagu liikmesriikide inspektorid, kohtunikud, süüdistajad, ombudsmanid on väga oluline selleks, et tagada Euroopa Ühenduse õiguse jõustamist me oleme arendanud välja Impeli võrgustiku äh, nende asjatundjate osalusel ja nende töö on olnud väga oluline, samuti on oluline olnud kodanikuühiskonna roll ja komisjon püüab omalt poolt aidata kaasa äh, mureküsimuste lahendamisele läbi kaebuste esitamise äh, mehhanismide ja vahendustegevuse. me peame nüüd jätkama oma tegevust, kõigepealt võimalikult kiiresti tuleb vastu võtta seitsmes tege-, keskkonna tegevuskava ja konkreetsed teemavaldkondi puudutavad algatused. ma jään ootama, ma jään lootma teie toetusele parlamendi äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta märtsi resolutsiooni ettepanek kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Äh, rakendamisteatise kohta oli meile positiivseks sõnumiks, äh, austatud äh, parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada teid selle väga ajakohase ürituse korraldamise eest ja jään ootama põnevusega meie viljakat mõttevahetust, suur tänu tähelepanu eest! aitäh Janis Potošnikule selle ettekande eest ja läheksime nüüd arutelu juurde võib-olla saaksime rääkida ka rahalisest olukorrast Euroopa Liidus. Euroopa Parlament ju arutab koos nõukoguga seda, millised on need majanduslikud väljavaated järgnevaks perioodiks, nii et ka seda aspekti me peame silmas pidama. meil on see LIFE pro-, programm, samuti peame vaatama agentuuride tulevikku ja tähtis on, et keskkonnapoliitikate äh, osas selline tulevikku vaatav äh, arutelu aset leiaks. et äh, keskkonnapoliitika kindlasti annab lisaväärtuse ka kõigile teistele poliitikavaldkondadele. kümme tuhat uut töökohta on loodud, tegelikult me räägime neljasajast tuhandest töökohast, äh, mis selle valdkonnaga seonduvad kogu Euroopa Liidus ja kui me räägime suuremast äh, nõuetekohasest ülevõtmisest äh, ja ellurakendamisest keskkonnaalasel seadusandluse puhul, siis need arvud suureneksid veelgi. nii et me peaksime kindlasti vältima bürokraatia suurenemist ja pigem käsu, käsitlema seda seadusandlust võimaluseks kriisist väljumiseks sest me saame luua palju uusi töökohti. nii et äh, tuleksime nüüd äh, kõnelejate juurde. proua Otsnitska, Poola parlamendi äh, keskkonnakomisjoni esinaine, palun. aitäh, et mulle sõna andsite ma tahaksin reageerida sellele, mida ütles volinik. ta ütles meile, et Euroopa õiguse ülevõtmine siseriiklikku õigusse on protsess, kus on praegu veel palju takistusi. mina olen Poolast ja Poolas on endiselt veel Euroopa Liidu õiguse rakendamisega probleeme eriti selles osas, mis puudutab veedirektiivi ja nitraatide direktiivi ja probleem on järgmine. kui me sooviks, soovime, et äh, vee kvaliteet oleks hea ja ökosüsteemid äh, saaksid vees hästi toimida, peab äh, selle direktiivi esmase, veedirektiivi esmase eesmärgi täitma kuid seda eesmärki on väga raske saavutada ühel väga lihtsal põhjusel. kõik äh, keskkonnaalased sätted on vastuolus äh, põllumajanduspoliitikaga. direktiiv praegusel kujul on suurtele ettevõtetele vähem problemaatiline, sest põllumajandus põhineb praegu just suurtel ette, ettevõtmistel, ettevõtetel, kuid kui me räägime Poolas eh, suurest hulgast väikepõllu eh, majandusettevõtmistest, siis on väga raske kõikidest nendest keskkonnaalastest reeglitest ka kinni pidada. kui eh, väike talunike osakaal on nii suur põllumajanduses nii et äh, meil on äh, vete, vee kaitsmise kohustus, äh, kuid praegu kahjuks me ei täida neid kohustusi, mis veedirektiivis on ja sellest tulenevad ka need kaebused selle kohta, et me ei pea kinni endale võetud kohustustest ja siin on ka sellega pöördutud Euroopa Kohtu poole me oleme püüdnud seadusandlusega, siseriikliku seadusandlusega vee käitlemise probleeme leevendada. direktiivide ellurakendamine erinevates äh, riikides sõltub ka erinevast äh, olukorrast, kuid meie püüame küll kõik teha selleks, et kiirendada seda protsessi ka oma riigis. Vorsitzenden aus dem griechischen Parlament, der Kollegin Afgir Rupru. aitäh, nüüd äh, Kreeka parlamendi keskkonnakomisjoni esimees, palun. aitäh, räägin kreeka keeles. Kreeka parlamendi keskkonnakomisjoni nimel tahaksin teid tänada kutse eest see tänane ühine arutelu on väga tähtis. meie jälgime väga hoolega seda, millised on keskkonnaalase õigustiku muutused ja arengud. kui räägime bioloogilisest mitmekesisusest, siis on Kreeka üks rikkamaid Euroopa Liidu riike ja väga suur osa meie territooriumist on ka kaetud Natura kahe tuhande aladega, kuid äh, samas see tähendab äh, ka seda, et on äh, väljakutsed näiteks majandussektoris arendustegevusele. ja kohalikud omavalitsused ei mõista tihtipeale seda, et Natura kaks tuhat on nende jaoks võimalus, kui me räägime arendustest Nad, kui me räägime Life pluss programmist, erinevatest eh, bioloogilise mitmekesisuse programmidest, eh, siis eh, tihtipeale ei ole see ellurakendamine niivõrd lihtne ja kui me nüüd räägime keskkonnaõiguse kodifitseerimisest, siis me näeme, et siin on kattuvusi teiste õigusaktidega päris palju keskkonnaõiguse eksperdid äh, tegelevad, äh, analüüsivad seda teemat, äh, kuid ellurakendamisel esineb tihti raskusi, nii et püüame praegu kodifitseerida keskkonnaalast õigustikku Kreekas ja püüame teha ka edasisi jõupingutusi selles suunas, et ka Euroopa õigustik kodifitseeritaks. nii et uued lisandused Euroopa õigustikust saaksid tegeleda mõningate probleemidega, ilma et nad kattuksid siseriiklike sätetega. kui nüüd räägime teistest liikmesriikidest, siis siin me peame alati kulu ja tasuvuse analüüsist lähtuma meie leiame, et keskkonnaalase õigustiku rakendamisel peab tähe, peab silmas pidama ka majandusalaseid motivaatoreid, kui ei ole trahve või need trahvid ei ole tõsusad, siis ei, tõhusad, siis ei ole nii-öelda majanduslikus mõttes ka tasuv keskkonnaalaseid õigusakte järgida Kreeka on äh, praegu päris heas olukorras selleks, et äh, et näiteks ähm, võidelda ebaseaduslike prügilate tekkimise vastu ja meie keskkonnakomisjon tegeleb sellega, et võimalikult tõhusalt võetakse üle jäätmealaseid direktiive. siin on väga tähtis ka innovatsioon näiteks jäätmekäitluse vallas ja ka teistes olulistes küsimustes, millega Euroopa Liit praegu tegeleb. ja veel üks viimane märkus, kuigi äh, suplusvee ning joogivee kvaliteet äh, Kreekas on praegu väga kõrgetasemeline, ei äh, ole piisavalt pööratud tähelepanu äh, märgalade bioloogilise mitmekesisuse kaitsele. meil on sellised alad olemas, kaitsealad, kuid meil oleks vaja ka selle, sellekohast seadusandlust, aitäh. nüüd järgmine kõneleja nüüd härra Joolainen Euroopa Parlamendi nimel aitäh. keskkonnaalase õigustiku rakendamine on üks põhilistest teemadest, millega me siin äh, Euroopa Parlamendi äh, komisjonis tegeleme. ma olin enda liidumaa parlamendis äh, tegev keskkonnavaldkonna, kui ma tean, kuidas see ülevõtmine ja rakendamine välja näeb ja millised on need probleemid, mis, millega me kokku puutume ja keskkonnaalase õiguse rakendamine põhimõtteliselt ei ole midagi vabatahtlikku, valikulist, vaid see on äh, kohustus, mis äh, kõigile ühiselt on pandud. kui me tegeleme jäätmetega, siis äh, ja püütakse sellega kasumit äh, teenida, siis me peaksime võib-olla mitte kasutama seda sõna waste või raiskamine nii-öelda. et põhimõtteliselt me räägime ju toormaterjalidest. me ei saa oma laste ja lapselaste seisukohast aktsepteerida seda, et me põletame tuleviku tooraineid me lihtsalt kõrvaldame nad kuidagi sest äh, me näeme, et lähitulevikus äh, on meil tegemist äh, puudujäägiga toorainetest. ja kui rääkida kodanikest ja kohaliku tasandi ametnikest, siis peaksid ka nemad muutuma teadlikumaks selleks, kuidas näiteks veekäitlus nende regioonis võiks aset leida ja olen ka saanud väga positiivset ähm, tagasisidet äh, ja kui räägime veealasest äh, veealastest andmetest, kuid see süsteem on täiesti kaootiline, et andmed küll edastatakse Brüsselisse, kuid neid ei haldata piisavalt tõhusalt, nii et meil peaks olema palju äh, integreeritum süsteem, ma ise olen piiriregioonist, meil on tegemist äh, ka piiriülese saastus sa,, saastamisega, nii et see on väga tähtis teema rääkisite ka seitsmendast äh, keskkonna tegevuskavast ja see on tõesti äh, üks olulisematest teemadest, sest me peame äh, püüdma tasa teha kõik selle, mida me minevikus ei ole teinud. ja küsimuseks on, kas siin sisendist piisab või oleks meil vaja uusi äh, jälgimistehnikaid, äh, äh, nii et siin ellu rakendamisest ei piisa, nii et peab olema ka järelevalve palju tõhusam, meil on vaja palju rangemaid järelevalvemeetodeid. aitäh, nüüd Rootsi parlamendi nimel härra Lars Jungerit aitäh, Lars Julgemerd ja tahaksin rääkida kõigepealt jäätmetest ja siis äh, vee küsimustest. peaksime käsitlema siin ka teisi väljakutseid ja tahaksin äh, rääkida sellest just Rootsi seisukohast, Äh, kui me räägime mm, klaasi või siis äh, vanapaberi äh, kasutamisest, siis siin on Rootsi tugev, tulemused pigem head, kuid me peame jäätmete kogust üldiselt vähendama ja samuti me peaksime koguma ka tõhusamalt toidujäätmeid ja nii, et meil oleks siin ka parem tagasiside toiduahelale. kui räägime reoveest, siis äh, meil on äh, väga hea seaduslik raamistik äh, ja ka eelarvevahendid on piisavad, kuid on vähemalt kaks väljakutset, mis meie jaoks tähtsad on. esiteks regionaalne koostöö, kui me vaatame Läänemerd, mis on väga tundlik meri, mida ümbritsevad mitmed riigid ja mõned nendest on ka Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid me töötame koos äh, selleks, et nende väljakutsetele vast-, nende väljakutsetega hakkama saada ähm, ja siin me peame arvestama näiteks ka Sankt-Peterburi rolli, siin ei ole tähtis ainult Stockholmi poolt äh, ette võetud meetmed, näiteks kala, varud on siin äh, väga tähtis teema, mis on otseselt seotud vee kvaliteediga. Euroopa Parlament äh, on äh, langetanud kalanduspoliitikas väga hea otsuse ja meil kõigil on oma vastutus, et me jätaksime kõrvale selle halva ebatõhusa kalanduspoliitika, nii et tulevikus oleks meil meri, kus on kõrge kvaliteediga vesi ja kui see nii on, siis äh, toetame teid ka tulevikus. kolleeg Irmi. kolleeg Irmi. Aus Rumänien habe ich hier als Wortmeldung. Rumeenia esindaja. Dann der Kollege Ciotta. Ah, erster. Äh, kolleeg Ciotta. Härra Jeremia. Da. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Imie, sunt... Uh, Minu nimi on e Mircea Irmie, olen uh, parlament, uh, Rumeenia parlamendi esindaja ja koos kolleeg Cesar Chataga täna osaleme tänasel arutelul. ma valmistasin ette ka mõned meiepoolsed dokumendid, need komisjonile ka edastasime. ja minu ja kolleegi arvamust ähm, need, see dokument ka peegeldab, äh, me räägime äh, me oleme tegelenud väga palju tervishoiu äh, teemadega ja seetõttu toiduohutus on üks teemadest, mida me siin äh, dokumendis ka käsitleme. nii et rohkem ma ehk ei räägikski täna, kuna palju on juba kirjalikult äh, teile edastatud selle teema kohta, suur tänu! Europäische Parlament ist jetzt an der Reihe der Kollege Gabrandi. härra Gerbrandi Euroopa Parlamendist. Äh, aitäh! esimees ja minagi sooviksin tänada riikide parlamentide esindajaid. Euroopa õigustiku rakendamine ei ole niivõrd juriidiline, kuivõrd poliitiline probleem ja seetõttu on väga tähtis, et me täna siin koos oleme liikmesriikide parlamentide esindajatega, et siin on ka Euroopa Parlamendi saadikud, et me koos saaksime seda poliitilist teemat arutada, sest siin on, siin peituvad strateegilised küsimused. kui mina räägin ähm, liikmesriikidega, siis ma räägin pigem nõukoguga ja nende laiade õlgade taga siis on kakskümmend seitse liikmesriiki, kuid nõukogu üldiselt on ju esindatud äh, roteeruvate eesistujate poolt ja nemad ei hakka kommenteerima eri, konkreetsete liikmesriikide seisukohta, nii et see on nõukogu institutsioonina. nii et seetõttu meie jaoks Euroopa Parlamendist on väga raske tegeleda poliitiliste probleemidega, mis puudutavad Euroopa seadusandluse rakendamist, ellurakendamist ja seetõttu me tihtipeale pöördume ähm, komisjoni kui aluslepingute hoidja poole ja siis avaldame komisjonile survet või siis vähemalt äh, soovitame, et nad kirjutaksid äh, äh, rangeid kirju liikmesriikidele, mis sunniksid neid seadusandlik, sea-, seadust paremini rakendama. kuid tegelikult äh, me räägime siin hoopis äh, poliitilistest äh, teemadest ja fraktsioonid on esindatud nii siin kui ka riikide parlamentides. ja seetõttu minu küsimus ei ole niivõrd volinikule, kuivõrd kolleegidele riikide parlamentidest. kui tihti küsite te enda ministritelt keskkonnaaalaste seaduste rakendamise kohta, sest üks keskseid küsimusi peitub just seal ja teine küsimus, millega me praegu just eelarve kontrolli komisjonis tegeleme, et liikmesriikide ministrid parlamendis räägiksid äh, seaduste rakendamisest äh, ja tahaksin kuulda, milline on riikide parlamentide saadikute seisukoht, et kutsuda riikide ministreid siia Euroopa Parlamenti palun püüdke kõik vähe, kinni pidada kõneajast, nii umbes kolm minutit. ja ka järgmisena Cesar Ciorta, samuti ähm, Rumeeniast, palun okay.. Bună ziua! Cezar Cioata este numele meu, fac parte din comisia... Mai, minu nimi on e Cezar Ciotta ja ma kuulun Rumeenia parlamendi keskkonnakomisjoni. võttes arvesse Rumeenia kogemusi veemajanduses nii riiklikul kui kohalikul tasandil ning selle valdkonna integreerimist teistesse poliitikavaldkondadesse, nagu näiteks tööstuspoliitika, siis Äh, tuleb tunnistada, et äh, meil on loodud selleks eraldi ministeerium riiklikul tasandil, ühiskomisjonis toimub samuti koordineerimistöö. veepoliitikat rakendatakse ellu läbi Rumeenia Veeameti. ning vee kasuta-, tööstuse äh, ettevõtete vahele, arvesse on võetud ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadusi ja seetõttu on igal pool tagatud head jäätmekäitluse tavad. Äh, me keskendume ka jäätmete tootmisest hoidumisele ja, ja ma arvan, et komisjoni ettepanek peaks aitama meil saavutada tõesti tõhusa ressursikasutusega Euroopa. mis puudutab veevaldkonda, siis veevaldkonnas ei ole me olnud nii eesrindlikud, nagu ma ütlesin, kahe tuhande neljandal aastal lõime me Veehaldusameti, kes tegeleb veetemaatikaga ja selle probleemidega ja äh, koostöö väikeste kohaliku tasandiga ja erasektoriga on olnud äh, viletsam, nii et selles valdkonnas tuleb meil tõesti palju veel pingutada. ja ma võin öelda, et äh, piiriülene koostöö on väga oluline nende mõlema teemavaldkonna puhul, ma arvan, et piiriülest koostööd võiks teha rohkem, kui oleme seda siiamaani teinud. ja lõpetuseks, kui me tahame, et äh, me austaksime oma loodusvarasid, kaitseksime oma keskkonda ja peaksime kinni keskkonna äh, õigustikust ka kriisi ajal siis peaks meil olema veel üks äh, instrument. Äh, mulle paistab, et skp põhised äh, meetmed ei sobi meile praegu. me tahame kõigi jaoks kvaliteetset keskkonda ja ma arvan, et meil on vaja Euroopa tasandi algatust, toetusalgatust või maailma tasandi toetusalgatust. suur tänu! Vielen Dank, Herr Boden. Jetzt möchte suur tänu, härra Boden ja palun siis, härra volinik, annan sõna teile. ja kui vähegi võimalik, siis äh, püüdke kõikidele küsimustele vastata. andke endast parim, palun. ma püüan. sissejuhatuseks võib-olla nii palju miks need teemavaldkonnad, millest me siin täna praegu räägime, on Euroopa jaoks nii olulised, nii teie kui meie jaoks. me räägime keskkonnahoidlikust majandusest äh, ja see ei ole oluline mitte ainult keskkonna seisukohast, vaid ka majanduse seisukohast ja see peaks aitama tagada tegelikult ka meie kriisi seljatamisele kaasa. kui me vaatame, millises olukorras on praegu Euroopa Liit, siis Euroopa Liit täna on äh, impordib äh, energiat, loodusressursse, vaadake meie kaubandusbilanssi ja teenuseid ja tooteid me ekspordime, aga ressursside ja energia osas oleme me suures puudujäägis ja peamiselt impordime ma vaatasin, äh, millised on ingla hinna äh, prognoosid äh, ja prognoosid näitavad, et meie sõltuvus impordist suureneb üle kaheksakümne protsendi. seda Maailma Energiaagentuuri hinnangul ja hinnavahe Euroopas ja Ameerika Ühendriikides muutub küll väiksemaks, kuid ei kao kuskile. energia hind tõenäoliselt on ka tulevikus kõrgem kui Ameerika Ühendriikides ja märksa kõrgem kui Hiinas näiteks siis pidage meeles ka seda, et meie impordime kuus korda rohkem toorainet, kui ekspordime. näiteks äh, väärtuslikud äh, muld, mullad äh, ja muldmetallid ja kui me vaatame, mis on kahekümnenda sajandi algusest juhtunud, toorainete ja energia hind on hakanud tõusma ja tõenäoliselt selline tendents jätkub ka tulevikus. ja seda tuleb arvesse võtta meie tööstuspoliitikas. Neid asjaolusid tuleb arvesse võtta, kui me neid asjaolusid arvesse ei võta, siis seisame silmitsi tõsise probleemiga ja sellisel juhul ei suuda me lihtsalt probleemi lahendada, äh, millega me silmitsi seisame ja sellega, selles osas on mängus kogu Euroopa Liidu konkurentsivõime. me peame muutma oma struktuure äh, nii, et me võtame arvesse meid ümbritsevat reaalsust, tõsiasju. niisiis kasutamine, taaskasutamine, ümbertöötlemine ja mitte ainult ressursitõhus majandus, vaid äh, see on nii-öelda ringluses majandus. see on ainukene majanduslikult mõistlik äh, lähenemine, ainult sellisel moel muutume me vähem sõltuvaks sellest äh, julmast tõsiasjast, et me elame mandril, kus ressursse on napilt. ainuke ressurss, mis meil on, on meie peas, meil on head koolid, meil on innovatsioonivõimekus, meil on hea teadusuuringu ja innovatsioonipoliitika, nii et äh, neid ressursse me peaksime kasutama. ja me peaksime looma keskkonna, mis tagab meile konkurentsivõimelise pikaajaliselt. ja seda tehes me peaksime ka keskkonda kaitsma. nii et kui keegi ei usu Euroopa majanduse taastamisse läbi sellise lähenemise, siis ma loodan, et need inimesed usuvad vähemalt sellesse, et keskkonna seisukohast meil lihtsalt ei ole muud valikut, me peame seda tegema. ja just nimelt sellepärast ressursitõhusus ongi mulle nii südamel ja selline ringluses majandus, see on mõistlik, see on mõistlik heal ajal, halval ajal, sellepärast et see aitab meil tegelikult neid, neid musti päevi vältida. aga ma siis võtan nüüd kõik ükshaaval ette vesi, nitraadid, ühine põllumajanduspoliitika oli esimene küsimus Poola kolleegilt. Teie küsimus oli mõistlik, mina püüan saavutada seda, et poliitika oleks järjepidev. et põllumajanduspoliitiline tegevus oleks seotud keskkonnahoiuga nii, et me põhimõtteliselt maksame põllumeestele selle eest, et, et nad ei saasta teie võib-olla eelistaksite seda, et kõigepealt me maksaksime neile selle eest, et nad toodavad äh, ja tehes seda mitte arvesse äh, võttes veevajadusi, keskkonnavajaduse ja pärast seda peaksime neile uuesti maksma selle eest, et nad hakkaksid vett puhastama. Noh, nii et sellepärast äh, selline tingimustele vastamine on minu jaoks nii oluline, loomulikult põllumehed peavad ka meie vastu võetud õigusaktidest kinni pidama. praktikas aga tuleb seda loomulikult põhjalikult läbi mõelda, me peame äh, muutma nende olukorra ka lihtsamaks, aga me peame tegema koostööd, sellepärast et äh, kui me koostööd ei tee, siis vastasel korral on meil ainult äh, nitraatide direktiiv, millega ma saan võidelda, aga ma ei taha majandusele pidureid ette panna, aga ma tahan, et meie majandustegevus toimuks, aga me kaitseksime samal ajal ka keskkonda me kõik tahame puhast vett juua, eks ole? ja siis äh, Natura kaks tuhat, ma arvan, et sellest teemast võiksime rääkida tänase kohtumise teise äh, vooru käigus. mis puudutab aga kodifitseerimist, siis olen täielikult teiega nõus, äh, keskkonnaõigusaktide kodifitseerimine on väga oluline, selle kallal me töötame me teame, et kui õigusakte äh, töötatakse välja viiskümmend aastat või enam, siis äh, kodifitseerimine on möödapääsmatu, pääsmatu, näiteks elupaikade äh, kodifitseerimine ja nii edasi ja nii edasi te mainisite ka rahastamist. Euroopa tasandi rahandamine, rahastamine on oluline, kuid samas tuleb mõelda ka võimalikule liikmesriigi tasandi rahastamisele, näiteks vee hind on üks võimalus, mis aitab tagada teatavaid rahasta-, vajalikke rahastamisvahendeid. vot tuleb lihtsalt arvesse võtta keskkonnaga seotud kulutusi ja, ja välistegurite äh, internaliseerimise osas tuleb kõiki neid äh, hinnategureid, hinna, hinda mõjutavaid tegureid arvesse võtma äh, mõte ei ole selles, et me tahaksime prügilamakse tõsta ja inimestele suuremaid makse määrata, me tahaksime prügilamaksu tõsta ja tõsta võib-olla puuduliku soojustusega seotud makse, aga samal ajal alandada tööjõumakse näiteks, sellisel juhul kogu ühiskond, ühiskonnas toimuks nihe positiivse arengu suunas. Jo Leinen paraku lahkus, aga, aga ma panin tema küsimuse kirja. nii et me räägime temaga sellest, siis Rootsi kolleeg Teie kommentaarid olid väga asjakohased, meie, meil on oma jäätmete eesmärgid, mida me hakkame järgmisel aastal üle vaatama ja tege-, tegeleme fosfori küsimusega tõenäoliselt, esitame sel aastal omapoolse ettepaneku, siis äh, toidu temaatika kohta teatis on ka sel aastal valmimas ja keskendume just nimelt toidujäätmetele, see on meie jaoks oluline teema. ja siis äh, vee kasutamise kavandi töötamisel äh, me, me tegelesime ka selle temaatikaga, nii et kõik need teemad, mida te mainisite, on meie töös esindatud, makromajanduslikud piirkonnad on väga olulised, suurepärased asja, piirkonnad, sellepärast Läänemere piirkond ja Doonajõe piirkond võimaldab paremini hallata koostööd nende riikide vahel, kes teevad juba koostööd, selle asemel, et siis teha kõike Euroopa Liidu tasandil. kuid piiriülene koostöö on möödapääsmatu, vastasel korral jäävad probleemid lahendamata näiteks põllumajandusega seotud küsimused äh, Jäänemeres. kui äh, kõik liikmesriigid äh, Läänemere ümber ei osale koostöös, siis probleem võib küll olla ühi-, ühine ja aga see jääb lahendamata. ja see kalanduspoliitika näide oli ka suurepärane. Herbert Jansi ettepanekud olid tegelikult ettepanekud rohkem liikmesriikidele ja liikmesriikide parlamentidele, aga te tõstatasite õiged küsimused, nende küsimuste üle tuleb arvamusi vahetada, sellepärast et sellisel võimal-, moel õnnestub meil ühiselt teha omapoolseid ettepanekuid äh, ja seda koostöös teiega, sellepärast et Euroopa tasandil ei saa kõike teha ei komisjonis ega ka parlamendis. siis äh, jäätmekäitluse kohta ka üks lugu. meil on oma jäätme raamdirektiiv, mida me peame ellu viima ja sellega seoses on meil oma jäätme hierarhia, jäätmete puudumine on kõige paremad äh, strateegia ja liikmesriigid peavad äh, panema paika oma strateegia, kuidas jäätmeid vältida, seejärel taaskasutada, ümber töötelda ja kõige viimaseks astmeks on prügilad. tore on see, et paljud liikmesriigid ja linnad, kus olid tõsised probleemid veel paar aastat tagasi, on leidnud endale sobivad lahendused, õiged lahendused, kasutades ära majanduspoliitilisi vahendeid, on eristatud jäätmete kogumine, Äh, ning muudetud see väga oluliseks ärivaldkonnaks. nii et äh, tegelikult on riikidel täiesti võimalus äh, teha kiireid edusamme, meil on sellega mitmeid kogemusi. majanduslike stiimulite loomine tegelikult ei ole nii olu-, nii kerge, selleks on vaja sageli ka avalikkuse abi. aga igal juhul see masinavärk peab toimima nii või teisiti mis puudutab ähm, põllumajanduse ja keskkonnaga seotud äh, ühisettepanekuid ja süsteeme, millest rääkis Briti kolleeg, jah, rahalised vahendid on väiksemad, aga mitte nii üüratult väiksemad. Äh, aga meil on kaks sammast, esimene sammas, teine sammas, teises sambas on tõenäoliselt rohkem võimalusi vahendeid liigutada ja meil on paindlikkus, suurem paindlikkus kahe samba vahel, nii et kui teie pöördute oma valitsuse poole ja kannate hoolt selle eest, et keskkonnaalaselt tuleb jääda rangeks, siis see probleem jääb ka lahendada, see probleem saab ka lahendatud. teise samba vahendeid tuleb kasutada laiaulatuslikult ja arukalt. siis Kris Teis see öö, nõukogu kohtumine rakenduse teemal, iga-aastane kohtumine on tõesti huvitav mõte. vaatame, mida nõukogu sellest arvab. aga veel teine, me räägime täna vee kvaliteedist ja just praegu toimuvad väga rasked läbirääkimised prioriteetsete ainete küsimuses vee, mis mõjutavad vee kvaliteete või läbirääkimised on juba lõppenud, suurepärane, äh, õnnitlen teid. Richard, aga sa ju tead, kui rasked need läbirääkimised olid ja kui raske on praktikas teha midagi sellist, äh, milles me oleme põhimõtteliselt kõik ühel meelel, nii et äh, tõesti, see oli hea uudis, sellepärast et mul olid juba plaan B ja C valmis, aga, aga kui esimene plaan läbi läks, siis väga tore. ja siis Bundestagi kolleeg kõige tähtsamate teemade, asjakohaste teemade peale keskendumine on väga oluline, me ei saa kõikide teemavaldkondadega ühtmoodi intensiivselt tegeleda ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid olema meie esimeseks rindejooneks ja seetõttu me tahaksimegi tegevusi paremini kooskõlastada äh, liikmesriikidega, nii et suu, üks osa koormast läheks meie õlgadelt liikmesriikide õlgadele ja et riik, liikmesriikide vahel oleks ka suurema usaldus. Äh, muidu meil olukord on väga raske. kodanikud peavad usaldama valitsusi ja valitsused peavad usaldama teiste liikmesriikide valitsusi. mis puudutab pinnase direktiivi, siis äh, see on väga oluline Euroopa jaoks. Äh, me, Saksamaa on ainsana äh, vastu, äh, aga nende olukord on ka väga hea, nii et teie, teiega seotud Teile, teile antavad ülesanded oleksid väikesed, kuid samas Euroopas oleksid pärast seda võrdsed tingimused, mida meil praegu ei ole ja teie tööstus on niikuinii märkimisväärselt osavam teadmiste kasutamisel selles valdkonnas, nii et ma ei, päris täpselt ei saa aru, miks Saksamaa on vastu, aga arvatakse, et teie elu muutub sellest keerulisemaks ja seetõttu Saksamaa ajab sõrgu vastu. aga mina sellest äh, päris täpselt aru ei saa, katsume teid siis tulevikus oma poolele veen-, ümber rääkida. Äh, ma ei hakka siin rääkima dušipeadest ja kraanidest ja üks küsimus, kui me oleme selles küsimuses ühel meelel. kui meil on lahendused, mis praktiliselt midagi ei maksa, siis me hoiaksime umbes viisteist kuni kakskümmend protsenti kokku vett meie leibkondades ja, aga ma saan aru, et teil on halbu kogemusi nende dušiotsikutega ja kui on halvad kogemused, siis, siis see võib olukord, siis, siis kas ka probleem on tõene või mitte, siis mina pean seda arvesse võtma. me ei tahaks inimesi suruda midagi tegema, mis on neile nii vastumeelt ja mida, mis nende arvates ei ole õige lahendus ega mina isiklikult arvan, et me peame kasutama ära kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses selleks, et olukorda parandada, aga mõningates liikmesriikides seda juba tegelikult ka teataval määral tehakse siis äh, Flaami parlamendi kolleeg, teisene turuareng, kas teil oli õigus, me peame arendama äh, ka seda valdkonda ja teie seisukohad olid vägagi asjakohased äh, elutsükli algusega jälle keskendumisele, nii et see, et ma sellest praegu pikemalt küll ei räägiks. ja siis veel Euroopa Parlamendi kolleeg rääkis sellest, et üleminekuaja nõudeid ei tea täideta. tõsi on see, et paljudes liikmesriikides äh, probleem muutub nähtavaks alles siis, kui lõpptähtaeg hakkab saabuma. ja seetõttu jäävad asjad toppama päris pikaks ajaks. ja sageli ei kasutatud isegi kättesaadavaid äh, Euroopa vahendeid äh, nii suurel määral, kui see oleks võimalik äh, olnud ja seda oleks pidanud tegema. eks me tegeleme kõikide probleemidega juhtumipõhiselt, üleminekuperioodides lepiti kokku ja igal juhul liikmesriikidel peaks olema paigas rakendus kava äh, ja see, ja kui see on juba paika pandud ja ühiselt kinnitatud, siis on see juba ka õiguslikult võetud kohustus, noh. kuidas parandada koostööd naaberriikidega, tõesti väga asjakohane teema, Eesti kolleeg tõstatas selle küsimuse, sellega me töötame, siis äh, Portugali kolleeg rääkis, et liikmesriikidele ei tohiks survet avaldada, vaid neid tuleks veenda, ma, me tõesti teemegi seda. aga on üks asi, millest kiputakse valesti aru saama. kui te arvate, et et äh, me agiid kujundades ei võta arvesse liikmesriikide erinevusi, siis te eksite liikmesriikide puhul sätestatud tähtajad on kujundatud nii, et on arvesse võetud probleemi eripärasid ja juba siis, kui neid tähtaegu paika pannakse, tuleb seda arvesse võtta ja ühiselt teha, mitte hiljem. hiljem on minu kui komisjoni esindaja ah, ülesandeks ainult ah, kanda hoolt selle eest, et kokkulepitud eeskirjad ka ellu rakendatakse siis äh, rahvusvaheline aktiivsus, äh, olen täiesti nõus teiega, Euroopa Liit peab jääma rahvusvahelisele areenile aktiivseks. siis äh, lepingumenetlustest äh, info saamisega puudutav märkus Austria kolleegilt. vägagi asjakohane kui ma külastan ükskõik millist liikmesriiki, siis äh, ma räägin ka tavaliselt nendest asjadest parlamendi liikmetega, aga ma arvan, et teie kommentaar oli asjakohane ja me peaksime vaatama, kuidas me süstemaatiliselt saaksime seda teha nii, et äh, parlamendid oleksid äh, asjadega paremini kursis ja teil oleks ole, olemas vajalik info, et oma ülesandeid täita nii et teie pöördumine oli minu jaoks positiivne, nii et ärge arvake, et me seda ignoreerime. ja lõpetuseks Luksemburgi kolleeg, mis puudutab SKP-d, siis ja SK, peale SKP äh, SKP-st kaugemale minev lähenemine, selle kallal me töötame, kui aruandlus ei ole õige ette, ettevõtetelt liikmesriikidest siis siis tõsi on see, et poliitilised otsused lähtuvad valedest andmetest, nii et äh, me töötame selle kallal, mõnikord areng on aeglasem, kui me seda sooviksime, aga ma loodan, et OECD, Maailmapank ja teised räägivad sellest ja liiguvad selles suunas, siis me sinna ka jõuame, lõpuks me peaksime saavutama ka ülemaailmse kokkuleppe. Äh, see protsess on aeglasem, kui ma sooviksin, aga suund on äh, õige ja me liigume selles suunas. rääkisin pikemalt, kui alguses kavatsesin, aga loodetavasti hästi vastasin kõigile teie küsimustele. aitäh, Janus! siin on tõesti sõnavõtt aplausi vääriline. meil on siin volinik, kes alati hea meelega komisjoni esinema tuleb, vastab alati korrektselt ka kõigile küsimustele ja meil on väga hea ettekujutus sellest, kuhu suunas komisjon on äh, oma tegevusega liikumas. nii et suur tänu, et leidsite aega siia tulla tänasele kohtumisele, et meil äh, oleks võimalik äh, siin arutada neid teemasid koos riikide parlamentide esindajatega, kahjuks ei olnud meil võimalik kõiki kõnelejaid kuulata, aga teises osas nüüd need kes ei osalenud äh, esimeses voorus, saavad sõna. Äh, nüüd teeme aga viieminutise pausi, et veidi jalga sirutada ja siis äh, tuleme tagasi loodusvarade kaitse juurde. aitäh! Yes, if everybody would be so kind to take their seats, we could daamid ja härrad, palun asuge uuesti kohtadele. me peaksime jätkama oma arutelu, et meil oleks võimalik ka pärast Jacqueline McLeodi ettekannet ähm, mõtteid vahetada. So my name is Carl Schlitter, I am replacing our minu nimi on Carl Schlitter, ma praegu asendan äh, eesistujat ja nüüd me räägime siin teisest teemast äh, ja keskendume looduskaitsealasele seadusandlusele. Jacqueline MacLeod, palun. tere ka minu poolt. Äh, väga hea meel on täna siin arutelul osaleda. osa Keskkonnaagentuuri tööst äh, on vaadata just seda, kuidas hakatakse seadusandlust ellu rakendama ja siin räägiti ka häbiposti panemisest või näpuga näitamisest. meie pigem läheneksime selle positiivse nurga pealt, et tooksime esile positiivseid saavutusi ehk faming siis. nii et see on äh, kõige tõhusam ja ehk ka veidi äh, selline äh, õrnem või delikaatsem lähenemine sellele teemale nii et äh, või siis liikmesriigid hakkavad ise küsima, et miks kaardis, äh, kaardil on nende koha peal äh, lünk. nüüd tahaksin rääkida teiega looduskaitsest. mõnedes riikides on see ähm, palju vastu, vastuolusid esile kutsunud ähm, seadusandluse osa. looduskaitse on tegelikult pika ajalooga valdkond, meil on äh, äh, elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv ja need ongi looduskaitse selgrooks ja kui me näeme, kuidas seda seadusandlust ähm, ellu rakendatakse, siis tegelikult ei ole see pilt väga hea. ja siis me näeme, et Äh, tihtipeale lähenetakse mm, teemadele eraldiseisvatena ja kui me räägime uuest äh, bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavast, äh, mis ulatub aastani kaks tuhat kakskümmend, siis peame uuesti mõtisklema selle üle, kuidas need erinevad seadusandluse osad omavahel kokku klapivad sektoriaalsete poliitikatega. ja kuidas siseriiklikul tasandil need väljakutsed äh, välja näevad tulevikus võrreldes minevikuga. ja mina nimetaksin neid äh, sellistest, äh, sellisteks õelateks ja kurjadeks probleemideks, nad on väga keerukad, neil ei ole lihtsaid lahendusi ja nad eeldavad mitmete osalejate panustamist. ja kui me nüüd kiiresti mõtleme, et millised on need sõnumid, mida soovime äh, edastada, siis äh, Natura kaks tuhat äh, on hea näide, väljaspoolt Euroopat vaadates on see äh, suurepärane näide, kaheksateist protsenti ähm, kogu Euroopa Liidu pi-, osalevate riikide pindalast, viiskümmend tuhat ruutkilomeetrit, nii et see on täiesti muljet avaldav näide, kuid kas see ka tegelikult toimib? meie agentuuri poolt vaatame, kuidas peetakse nõuetest kinni, äh, riigid raporteerivad eri, vastavalt erinevatele artiklitele, artikkel seitseteist ja nii edasi, kuid äh, siit äh, tulenes ka hoiatus, et kuigi Natura kaks tuhat seda rakendatakse kõikides riikides, siis tegelikult ta liike ja elupaiku täielikult ei kaitsnud, nii et kui me vaatame agentuuri andmebaase ja vaatame eh, looduskaitse staatust, siis me näeme, et eh, ligi veerand e-, erinevatest liikidest on väljasuremisohus. kuuskümmend kaks eh, protsenti ja viiskümmend kaks protsenti liikidest, mis selle elupaika direktiivide alla kuuluvad, need on ebasoodsas olukorras ja kui me räägime siin ka põllupiirkondade ähm, lindudest, siis siingi on olukord äh, väga äh, negatiivne ja isegi, kui me tegeleme õige asjaga ja kui me määrame alasid äh, ja määratleme õiged alad, siis see, mis seal sees nendel aladel aset leiab, ei, tegelikult ei aita meil saavutada meie eesmärke ja sellised keerukad probleemid, ähm, äh, sellised äh, tigedad probleemid ähm, tihtipeale vajavad äh, ka tigedaid arutelusid. Natura kaks tuhat, selle rakendamine võib endaga kaasa tuua kahe tuhande miljardi euro suuruse kasu Euroopa Liidule. ja see kõik sõltub ära erinevatest vahenditest, erinevatest rahalistest vahenditest ja kuidas meil on äh, võimalik äh, selgitada seda kasu, mis kaasneb sellest, kui me teatud elupaigad või liigid kaotame. ja kui me, kui te külastate agentuuri kodulehte, siis te näete, millised on riigi tulemused, äh, kuidas rakendatakse ellu erinevaid seadusakte, kuid seal ei ole näha seda, kuidas need poliitikad äh, Ehm, nüüd asetuvad palju suu-, palju enamate väljakutsetega konteksti ja ma ei räägi siin mitte ainult elupaikade kadumisest, kas siis põllumajanduse või muude tegevuste tõttu ehm, siis igapäevase planeerimistegevuse kaudu, vaid ehm, kui me näeme kliimamuutusi, näiteks õhukvaliteedi, vee kvaliteedi muutusi, kõike seda, mida te juba volinikuga varem arutasite, siis äh, Need äh, puudutavad mitmete äh, liikide ja ökosüsteemide staatust, äh, mida me praegu iseenesestmõistetavaks peame. nii et meie looduslik kapital väheneb selle bioloogilise protsessi tõttu, mis on aset leidmas ja meie poliitika Äh, väljakutseks on see, et me ei suuda piisavalt kiiresti liikuda selleks, et oma lõppeesmärgi saavutada. mida me saame teha? seadusandjatena on äh, teil äh, kohustus täita neid eesmärke, mis on meile seatud, kuid me räägime siin tegelikult ka sellise väärtuse mõiste Äh, erosioon. ja samas on siin väga tähtis ka kodanike roll. paljudes riikides looduskaitse on teema, millest kodanikud on väga huvitatud, nad on kirg-, suhtuvad kirglikult äh, loodusesse või vähemalt see on midagi, mida nad mõistavad, et see on midagi käegakatsutavat. et isegi õhukvaliteet on raskemini seletatav kui loodus kui selline ja inimeste mobiliseerimine see on midagi, ähm, millega meil ei ole võimalik äh, piisavalt tegeleda, meil ei ole piisavalt inimressurssi, nii et inimeste mobiliseerimine oleks kõige lihtsam viis ähm, olukorra muutumiseks. ja meie agentuuris oleme Taanis, Rootsis, Ungaris, äh, Ühendkuningriigi, Hispaanias äh, Ähm, sellise kodanike seirekeskuste loomist. ja siin tegeletakse väga palju ka invasiivsete välisliikide saabumist. Ähm, äh, me võime siin äh, rääkida vägagi kahjututest nähtustest, kuni näiteks ähm, lepatriinude suuremat esinemist teatud regioonides, kuid järk-järgult nad muudavad äh, meie loodust, meie elupaikade süsteemi ja see on teema, mis võib õõnestada ka paljud sellest seadusandlust, mis praegu on paigas, kui me seda piisavalt tõhusalt ei rakenda. nii et informatsiooni puudus ei peaks olema põhjuseks mitte tegutseda, sest tegelikult äh, tegutsemata jätmise kulu on palju suurem, isegi suurem kui kliimamuutus iseenesest. nii et ilma äh, puhta õhu, puhta veeta, palju sellest, mida me teeme, ükskõik kui palju me teeksime ära mm, kliimamuutuse vastases võitluses see ei ole lihtsalt saavutatav. nii et äh, see seos, mis võib esmapilgul tunduda selline esoteeriline seos, äh, bioloogiline mitmekesisus ja nii edasi, on tegelikult äh, väga tähtis küsimus looduslikust kapitalist, mida me peame kindlasti silmas pidama, nii et meie küsim-, meie probleemide lahendamine eeldab seda, et me ei töötaks eraldi üksteisest eraldatuna, et räägime ainult ühest teemast, näiteks pinnasest, veest või õhust eraldi, vaid me peaksime mobiliseerima mitte ainult kodanikke, vaid ka eramaaomanikke nii metsanduse kui põllumajanduse valdkonnas, ka nemad saaksid tegutseda bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vallas ja mit-, bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavas on see regionaalne aspekt ka välja toodud, me peaksime seda veelgi tugevdama et me ei peaks suruma kõiki neid teemasid ühte kasti. aitäh, professor MacLeod, te olite piisavalt tagasihoidlik, ei teinud äh, oma agentuurile siin, äh, siinkohal reklaami, kuid ähm, vastavalt statistikale ja andmetele agentuuri äh, veebilehelt võin öelda, et te olete väga palju ära teinud ja nägin, et ka siin ruumis on brošüürid agentuurilt nii et tahtsin lihtsalt äh, selle reklaamiteate ennem maha öelda, kui me arutelu juurde jõuame. ja nüüd äh, tahaksingi äh, anda võimaluse aruteluks. nüüd on osalejad palju tagasihoidlikumad kui esimeses voorus. Greece, special permanent comment on environment protection and that's Yes. Okay. Yes. So the first speaker is nüüd äh, esimene kõneleja äh, Kreeka parlamendist, äh, keskkonnakaitsekomisjonist, proua Theodora Avgerino Pulu. aitäh see oli vägagi huvipakkuv kõne ja tahaksin äh, viidata sellele, mida ütlesin meie arutelu esimeses voorus. et äh, meil on vaja äh, informeerida kodanikke, kohalikke omavalitsusi ja see kehtib ka Natura kahe, kahe tuhande puhul, samuti kaitsealade puhul, mis on riikliku tähtsusega kui me räägime põllumajandusest, maakasutusest, siis siin on muidugi mitmeid probleeme ja ka taastuvenergiaallikad, kõik need võistlevad sellesama maa pärast ja me peame nende teemadega tegeledes seda silmas pidama, Natura kaks tuhat alad on äh, suure osakaaluga Kreeka territooriumist ja siin äh, näiteks looduskatastroofide puhul on kasutatud erinevaid Euroopa Liidu rahastusvahendeid, kuid me näeme, et tihtipeale kahjud on pigem äh, humanitaarse iseloomuga, kuivõrd, mitte niivõrd ähm, äh, kahjud loodusele. ja me peaksime nendesse suhtuma teistmoodi, mitte ainult eh, inimliku solidaarsuse põhjalt eh, ja peaksime tegelema lood, eh, looduskatastroofide tagajärgede kõrvaldamisega ka looduskaitse valdkonnas pärast kahe tuhande seitsmenda aasta looduskatastroofe Kreekas Euroopa Liit hindas mõju loodusele viiele miljonile eurole ja oleme saanud ainult kaks miljonit toetust ja siiani pole kõik need sugugi ka kogu seda kahju likvideeritud. ja me räägime siin ka mere bioloogilise mitmekesisuse teemast. invasiivsed välisliigid Äh, Vahemere puhul on väga tõsiseks teemaks, mis äh, ohustavad bioloogilist mitmekesisust, samuti reostus äh, meresõidukitelt. nii et me peame seda teemat väga hoolikalt kaaluma, aga see merekeskkonna olukorra halvenemine, nii et nii Euroopas kui ka maailma tasandil me ei ole õieti veel hinnanudki kuivõrd tähtis on äh, mere bioloogiline mitmekesisus ja et me võime selle kaotada ennem, kui me õieti hakkame kõiki äh, selle aspekte uurima. kui hakkame uurima ka ookeanide ökosüsteemide olukorda. siin ka kaks ettepanekut et mis puudutab bioloogilise mitmekesisuse kaitset üldiselt, Eh, seda just looduskatastroofide valguses, kui me räägime hinnangute koostamisest ja kaitseteemadest, eh, siin on need bioloogilise mitmekesisuse pankade eh, andmeid kasutatakse tihtipeale. ja me räägime siin mm, bioloogilise mitmekesisuse kahjudest just loodusõnnetuste tagajärjel et looduskatastroofid on üheks väga oluliseks ohuallikaks bioloogilisele mitmekesisusele, samuti mere bioloogilise mitmekesisuse äh, huvides äh, peaks meil olema samuti mõni seirekeskus või äh, kaitsega tegelev asutus, ja keskenda-, keskendutaks teatud aladele, kus näiteks kalastamine täielikult äh, keelustatakse Euroopa Liidul, on vaja oma majandustsooni selleks, äh, et kaitsta mere bioloogilist mitmekesisust enda aladel. <clears throat> suur tänu, proua Avki Kepinokulu vabandust, et ma äh, arutelu esimeses, esimese osale hiljaks jäin. ajakirjanikel sageli juhtub nii. ma tahaks tänada härra Schlüterit, et ta minu, mind asendas, äh, ainult et tal telefon jäi maha. järgmisena härra Jelmeret Rootsist. Eh, eh, aitäh mulle sõna andmast, härra esimees meile jagatud materjalides räägitakse ambitsioonidest liikmesriikides. sooviksin ära mainida, et Rootsi parlamendis on moodustatud komisjon, mis uurib, vaatab üle meie siseriiklikud keskkonnaeesmärgid. oluline on kehtestada siseriiklikud eesmärgid ning paika panna ka Euroopa Liidu võrgustik, nagu näiteks Natura kaks tuhat samuti on tähtsad rahvusvahelised kokkulepped. Need peaks olema kõik omavahel seotud, aga vahel on äh, konfliktid äh, erinevate tasemete vahel. näiteks tehakse vahet kliimal ja bioloogilisel mitmekesisusel ja nii edasi. me peaksime uurima, kuidas oleks kõige parem kõige tasuvam ja tõhusam ees, eesmärke saavutada. kui vaadata erinevaid riike, siis tuleb tunnistada, et tegutsetakse looduskaitsel erinevalt. on mitmed erinevad kategooriad, näiteks UCM kategooriad, mida on kuus, Rootsi ja Soome näiteks on kaitse alla pannud kuuskümmend prot-, kümme protsenti, Saksamaa kuuskümmend ning Holland kakskümmend viis protsenti oma aladest. seega ka kaitsealade hindamine on erinev. Rootsi on olnud näiteks metsade kaitsel väga konservatiivne, me peame loomulikult eesmärkide saavutamisel üksteisest õppima ning üritama ka ühildada erinevaid tasandeid, et Ehm, rahvusvaheliste ja siseriiklike eesmärkide vahel ei tekiks konflikte. suur tänu. kaks kõnelejat Euroopa Parlamendist on mul veel nimekirjas, proua Estrela ja härra Franco. uusi liikmesriikide esindajaid eh, sõnasoovijate hulgas ei ole. neli liikmesriikide parlamentide esindajat ei saanud sõna esimeses voorus. proua Kursai, härra Korsika, proua Snoi ja härra Arkid. kui mõni teist soovib veel sõna saada meie teises voorus, siis palun, aga kõigepealt proua Estrela. Eh, suur tänu, härra esimees. alustuseks tuleb tunnistada, et ma olen väga rahul, et selline arutelu korraldati minu arvates valitseb Euroopa poliitilisel skeenel liiga palju majandus- ja finantsküsimused. samas on ka keskkonnaküsimused Euroopa jaoks väga tähtsad. nagu proua MacLeod ütles, siis bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on väga tähtis. seetõttu tuleks see kaasata kõikidesse Euroopa poliitika valdkondadesse eriti pean ma siin silmas ühise põllumajandus- ja kalanduspoliitikate reformi, mis praegu toimuvad. järgmine finantsraamistik peaks samuti eraldama piisavalt raha meie kaks tuhat kakskümmend bioloogilise mitmekesisuse projekti rahastamiseks. peaks tagatama ka rahaline kompensatsioon, pidades ka silmaks, silmas, et bioloogiline mitmekesisuse kadu võiks minna maksma SKT-le seitse protsenti kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. selleks bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks kulub meil aga kaks kuni nelisada miljonit eurot, seetõttu me peame rahastama Natura programmi, aga peame tagama, et Euroopa õigustik, eh, elukohtade direktiivid näiteks on ka korralikult ellu rakendatud, nagu ka merealased direktiivid. samamoodi on tähtsad algatused näiteks rohelise infrastruktuuri, geneetiliste ressursside ning invasiivsete võõrliikide asjus. sellealased ettepanekud ka komisjoni poolt on tervitatavad, näiteks jah, invasiivsete võõrliikide asjus. et meie bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärke täita, on meil vaja integreeritud ambitsioonikaid tegevuskavasid, mida ka rahastataks korralikult. samuti on vaja tõsta inimeste teadlikkust. meie kodanikele on vaja näidata, et bioloogiline mitmekesisus puudutab kõike meie planeedil toimuvat, ka inimtegevust. alates meie riietusest, majade kütmisest, toidust, see on kõik seotud bioloogilise mitmekesisusega. sest bioloogiline mitmekesisus tagab meie edasise eksistentsi. suur tänu, proua Estrela. kas mõni liikmesriikide saadikutest, keda ma veel võib-olla ka ei maininud, soovib sõna? Please. E, dziękuję bardzo panie przewodniczący Tadeusz Arkit, e, Parlament e, Rzeczpospolitej Polski komisjon. minu nimi on Tadeusz Arkit, mina esindan Poola parlamenti ja, ja Poola parlamendi keskkonnakomisjoni täpsemalt. soovisin sõna selleks, et öelda ka paar sõna omalt poolt praeguse arutelu teema kohta. kõik, mida me teeme jäätmete äh, käitlusega on seotud looduskaitsega, äh, nii et mõlemad teemad on omavahel seotud. viimasel ajal oleme meie samuti ähm, tegelenud tõsiselt jäätmetemaatikaga, meil on oma komisjon, kes jäätmekäitluse üle teostab järelevalvet, oleme vastu võtnud kolm uut seadust, mis käsitlevad jäätmekäitlust ja tegemist on äh, nii-öelda, kui soovite, jäätmekäitluse põhiseadusega Poolas võtame selle direktiivi vastu mitte ainult sellepärast, et direktiivi ülevõtmine on kohustuslik, vaid ka sellepärast, et me oleme tõesti veendunud, et tegemist on keskkonna jaoks kasulike sätetega. Ehm, ja ainete taaskasutamine, energiaotstarbekas äh, kasutamine äh, on meie riigi tuleviku seisukohast kasulik. tahaksin ka puudutada seda, millest rääkis volinik Potočnik. me äh, leiame tõesti, et tegemist on uue majandusvaldkonnaga, uue valdkonnaga, kus saab luua uusi töökohti ja anda uut hoogu majanduse arengule ja see on praegu väga oluline Äh, ning seda tuleb meeles pidada ka siis, kui me otsustame selle üle, milliseid infrastruktuuri investeeringuid me teeme. me seisame küll silmitsi kriisiga, kuid keskkonnakaitset ei tohiks sellegipoolest kahe silma vahele jätta, keskkonnakaitse tähendab meie kõigi jaoks paremat elu tulevikus meil peab olema kõigi jaoks terve keskkond ja ka uued töökohad on meie jaoks olulised. Merci, monsieur le président. Merci, madame, et bravo pour votre. aitäh. aitäh ka selle sisuka ettekande eest. mina olen seitsmenda keskkonna tegevuskava raportöör ja kasutada, kasutades neid teadmisi, tundus, et oleks mõttekas kasutada Euroopa õigustiku äh, sätteid selleks, et äh, säilitada bioloogilist mitme mitmekesisust, eriti arvestades seda, et äh, väga tähtis on kaasata ka Euroopa Liidu naaberriike, näiteks metsadest rääkides peame ka lõunanaabritega koostööd tegema. There... aitäh, härra Franco, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis mul on viimane küsimus enda poolt teile, proua McLeod mina olin mitmekesi, loodusliku mitmekesisuse strateegia raportöör. mõningad asjad olid minu jaoks üsna hämmastavad, kõigepealt in-, bioloogilise mitmekesisuse integreerimise tähtsus teistesse poliitikavaldkondadesse, üks nendest on ühine põllumajanduspoliitika, põllumajanduse all on viiskümmend protsenti meie maa-alast ning äh, talunikud mängivad võtmerolli bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. praegusel hetkel võib täheldada, et liikmesriigid ähm, lahjendavad äh, rohestamise osa ÜPP reformis. minu küsimus on teile mm, seotud just sellega ja, ja see, selle seosega bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ka. järgmine küsimus puudutab äh, mu enda kodumaad kus ma olen täheldanud, et looduskaitse ei ole väga oluline. Euroopa õigusaktid on vähemalt taganud selge õiguskindluse, sest ennem seda looduskaitsel Hollandis seda ei olnud. nii palju minu poolt, palun, proua MacLeod. suur tänu, härra esimees! viimane küsimus kõigepealt. kodanikud, see, et kodanikud öö, ähm, tegeleksid ise looduskaitsega, on kõige suurem väljakutse liikmesriikide jaoks, sest sageli äh, jäetakse isegi liikmesriigi tasand vahele probleemide lahendamisel. minu arvates on see eriti just looduskaitse puhul oluline, et peetaks koha peal ka dialoogi. seetõttu üks meie agentuuri eesmärke on niinimetatult referentstasandi, katastritasandi säilitamine Euroopas. näiteks Kreeka. kui teil ei ole selgelt määratletud omandiõigust ja kui ei kontrollita näiteks metsade langetamist vastavalt katastrile, vastavalt, vasta-, vastavalt omandiõiguse, ei, omandiõigusele ei saa kehtestada ka korrektset ähm, tuleb äh, tõrjesüsteemi, mis lõpuks kaitseks kodanikke. seega me eelkõige soovime tagada, et kataster, omandiõigused, piirid oleks kõik kooskõlas, sest seda on vaja, kui kodanikud soovivad Euroopa õigustikku üle kanda kohapealseks tegutsemiseks. teine asi, mis on väga oluline, ÜPP äh, ülekandmisele kohapealsele tasandile viimasel kümnel aastal oleme me näinud, kui keeruline on teadusringkondadest vajalikke teadmisi üle kanda selleks, et ülemaailmselt ja liidu tasandilt viia tegutsemine üle kohalikule tasandile. praegu on olukord hoopis teistsugune kui, kui kümme aastat tagasi isegi aga äh, tege-, tegelikult ei, ei suudeta endiselt Euroopa õigustikku kohalikule tasandile üle kanda. Lord Whiti mainis ka seda, et on vaja paindlikkust, ma ei nimetaks isegi seda paindlikkuseks, vaid realistlikuks. sest äh, liikmesriikide poliitikud peavad palju taibukamalt, mõistlikumalt kandma üle Euroopa õigustikku oma territooriumile, pidades silmas sealseid tingimusi. kui nüüd vaadata erinevaid Äh, ettepanekuid siin veel, näiteks Rootsi kolleeg ütles, et meil on nii palju erinevaid eesmärke ja sihtalasid, et, et väga keeruline on näiteks seda äh, üle kanda, seda, mida on ette võetud metsade puhul, üle kanda mujale, muudesse valdkondadesse. meil on üle kuuesaja sihtala me peame rääkima sektoriaalsetest küsimustest, näiteks äh, metsade maharaiumine versus metsatulekahjud, äh, linnastumine versus rannikukaitse. ehk siis me peame moodustama sellised klastrid küll vabatahtlikult, sest tegemist on eraomandiga. seeläbi saaks kodanikud paremini ka näha, kas neid äh, koheldakse ka õiglaselt seega me saame läbi äh, rahvusvahelise võrdluse ka saavutada rahvusvahelisi eesmärke, kui me ei võta enda tegevust tõsiselt ja ei kanna Euroopa tasandi tegutsemist üle kohalikule tasandile, siis kuidas me räägime läbi teiste maailma riikidega? Euroopa peaks olema väga uhke selle üle, et me oleme loonud kõige põhjalikuma andmebaasi kaitsealade kohta maailmas. näiteks kui meil on erinevad konventsioonid näiteks bioloogilise mitmekesisuse kohta, siis me seal tõesti näeme välja nagu Euroopa Ühendriigid, sest me oleme harmoneerinud seda, kuidas me kanname üle oma otsused kohalikule tasandile. niisiis, selles valdkonnas oleme me päri, päris kaugele jõudnud, samas aga vastupidine liikumine ei ole päris selge. Kreeka saadiku sõnavõtt jällegi. minu arvates bioloogiline mitmekesisus on jäänud sageli vaeslapse ossa meie tegevuses ning ilmselgelt ei ole me piisavalt pingutanud selles valdkonnas. ning jällegi kodanikel on siin oma roll mängida, nagu näiteks kalurid või muud meredel töötajad ma peaksin rääkima siin ka ülemerepiirkondadest, need sageli unustatakse, paljudel riikidel Euroopas on ka ülemerepiirkonnad kus sageli on bioloogiline mitmekesisus eriti kõrge. niisiis, bioloogilise mitmekesisuse konventsioonidel maailmas peame me arvesse võtma ka seda, mis nendel, nendes ülemere piirkondades toimub. kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et me ei saa eeldada, et muudetakse rahastamisrežiimi või üldist poliitikat, kui me ei ole äh, mõistnud põhimõtteliselt seda, milline näeb välja Euroopa õigustik kohalikul tasandil. ning see mõjutab kõike muudki, jäätmeid, maakasutust, põllumajandust, metsandust. see tähendab seda, et me peame pidevalt mõtlema oma otsuseid tehes. mul on üks näide, üsna kasulik näide, see Äh, puudutab Taanit, ma ei valinud seda näidet mitte ainult sellepärast, et Taanis asub see agentuur, vaid see oli põhimõtteline muutus, nimelt see kaardistamise agentuur muudeti valitsuse osaks, mis tähendas seda, et kõik valitsuse otsused on seotud kaardistamisega, kadastriga ja nii edasi. ning see mõjutas siis seda, et kõik äh, valitsuse otsused transpordi, vee, õhu kvaliteedi ja nii edasi kohta äh, olid sellised, kus võeti arvesse ka kaardistamist. ning läbi sellise integreeritud otsuste tegemise on jõutud näiteks öö, öö, selliste otsus, selliste projektideni nagu näiteks pilve pihustamisprojektid ja nii edasi. niisiis, me peame mõtlema selle üle, kuidas me põhimõtteliselt teistsuguse tegutseme tulevikus ning eelkõige peame mõtlema andmete kogumise peale liikmesriikides, institutsioonides, sest see on tõesti alustingimus, mis tuleb äh, täita, et me jõuaksime muutusteni. see, sellega ma jõuan näiteks Poolani poevoodkonna tasandi puhul või näha küll, kuidas kõik kokku sobitub, aga uue litsenseerimisrežiimi puhul on ka selge, et litsentsiamet ja muud ametid peavad üheskoos töötama. sest äh, äh, ilmselgelt äh, soovitakse näiteks äh, prügimägesid, prügi, et kä-, käitlusjaamu põllumajanduslikesse piirkondadesse luua. agentuur soovib toetada paljutki seda, mida äh, komisjon on rääkinud bioloogilisest mitmekesisusest, jäätmetest, looduskaitsest, aga ühepoolsest dialoogist ei piisa. tuleb teavitada kodanikke ning eh, kodanikud peavad ka huvituma sellest infost. me oleme loonud ka programmi Eye on Earth, see on rahvusvaheline äpp, mille te saate telefonis üles laadida. seal, sellega saab näiteks teavitada inimesi müra tasemest linnades, õhu või vee kvaliteedist seal, seal seda kasutab juba miljoneid inimesi maailmas, seega inimesed huvituvad, soovivad tõesti äh, öelda ka teile, mis teie riigis või teie piirkonnas toimub. üldiselt minu arvates tuleb tuleviku õigusaktides seda ka arvesse võtta, et inimesed saaksid füüsilised andmed kätte ning et nad saaksid äh, näidata ka, et nad suudavad tegutseda nende andmete põhjal. see ei ole mingisugune unelm, see saab olema õigustikus täiesti olemas, aga oluline on siin see, et poliitikud oma igapäevastes aruteludes saaksid mugavalt ka selliseid andmeid kasutada. ning looduskaitse ilmselgelt peaks olema paljude Euroopas vastuvõetavate otsuste südames. suur tänu! aitäh, proua Mäkleid! ennem kui ma üritan kokkuvõtte teha, on minuni jõudnud veel üks sõnasoov. meie Sloveenia parlamendi kolleeg härra Poolap suur tänu. mina kuulun Sloveenia parlamendi rahvusnõukokku ning suur hulk Sloveenia assotsiatsioone tunnevad muret selle üle, kas vesi saab olema avalikkusele kuuluv või äh, suurkapital ostab selle lihtsalt ära ning kui kuulata nüüd uusi õigusaktide eelnõusid, siis see mure süveneb. seda esiteks. teiseks, selleks, et lahendada jätkusuutliku arengu probleem, arvan ma, et haridusse tuleks kaasata ka bioloogiline mitmekesisus, seda igal hariduse andmise tasandil. suur tänu! Well, thank you very much, Mr. Golub aitäh, härra Kolop. Need tegelikult olidki juba väga head lõpp, äh, lõppmärkused, aga ma üritan ka mingisuguse lõppsõna välja mõelda. kõigepealt suur-suur tänu veel kord siia tulemast. meil oli peaaegu kolm, kolmkümmend liikmesriikide keskkonnakomisjonide esimeest või aseesimeest, kohal olid ka mitmed selliste komisjonide liikmed, minu arvates see on päris hea tulemus. üldistes Euroopa alades, alastes aruteludes räägitakse sageli ka sellest, kas me peaksime liikuma föderaalse Euroopa suunas. keskkonna valdkonnas mulle meeldib see, et föderaalne Euroopa on meil alates tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast juba olemas. asi ei ole siin mustvalge, kas teile meeldib föderaalne Euroopa või mitte, ei me töötame juba nii Euroopa Parlamendis kui liikmesriikide parlamentides väga olulistes poliitikavaldkondades täiesti föderaalselt. see puudutas, puudutab siis keskkonnakaitset. veel üks märkus. tavakodanike osalus Euroopas on väga tugev ka keskkonna ja loodusvaldkonnas. meil on äh, parlamendis ka siin petitsioonide komisjon, kus tegeletakse viiesaja miljoni inimese petitsioonidega Euroopas. ja suurim osa petitsioonidest puudutavadki keskkonda. see näitab, et inimesi morjendab vägagi see, mida meie siin või liikmesriikide parlamentide inimesed teevad. minu arvates toimus meil täna väga positiivne kohtumine. minu arvates rääkisime me kõige olulisemast, olulisematest piiriülestest teemadest, nagu näiteks vesi, jäätmed, looduskaitse, kohal olid väga kõrgetasandilised kõnelejad, kes ei rääkinud küll ühte sama juttu, kuid nende jutt oli väärtuslik siiski avaldati oma muret, vahetati kogemusi, tehti ka mitmeid häid ettepanekuid selle kohta, kuidas parandada Euroopa õigustiku ellurakendamist. see on minu arvates võtmeküsimus mitte ainult keskkonna valdkonnas, aga ka mujal. eriti rahulduspakkuv oli asjaolu, et mainiti maksumeetmeid. mitmed kõnelejad mainisid ka erinevate valitsemistasandite rolli, nagu näiteks valitsuse, regionaalse või kohalike omavalitsuste rolli, aga ka ettevõtete rolli. minu arvates kõige suu-, suuremaid samme jätkusuutlikkuseni jõudmisel tulevikus hakkavad vast astuma hoopis mitte valitsused, vaid ettevõtted. koha peal on otsustavalt just tegelenud pigem ettevõtted ja inimesed ise. tugevama koostöö põhimõte leidis rõhutamist ka piiriülese koostöö põhimõte ning samuti tähtsustati inimeste teavitamist. petitsioonide komisjoni tegevus juba näitab, et inimesed on väga kaasatud ning äh, päev-päevalt rohkemgi. terve rida teist rõhutasid seda, et on oluline integreerida keskkonnapoliitikat teistesse poliitikavaldkondadesse. praegusel hetkel oleme me väga edukalt siin tegutsenud kalanduspoliitikas, vähem positiivseid saavutusi on põllumajanduses, aga vähemalt see rohestamine, mille alase ettepaneku tegi komisjon, see on klassikaline näide keskkonna kaasamisest põllumajanduse valdkonda. kuigi seda ei ole nii palju toetatud kui kalanduse puhul. lõpetuseks. nagu volinik Potočnik, sooviksin minagi mainida mitte ellurakendamise või halva ellurakendamise kulusid minu arvates voliniku poolt toodud näited, näiteks jäätmepoliitika puhul olid hämmastavad. meil on tohutud võimalused siin. tohutu tööstusharu ootab väljaarendamist. me räägime siin miljarditest eurodest käibest. ja üks asi, millega me Euroopas ju eelkõige praegu tegeleme, on töökohtade loomine lihtsalt jäätmeõigustiku ellurakendamise läbi arvab komisjon, et me saaksime luua vähemalt nelisada tuhat töökohta. kui see ei ole muusika, siis ma ei tea, mis teie kõrvadele muusika üldse on. minu arvates võiksimegi sellega lõpetada. suur tänu veel kord selle väga viljaka kohtumise eest. loodetavasti hoiame me sidet ka tulevikus mitte ainult läbi selliste kohtumiste, vaid ka läbi kaasaegsemate suhtlemisviiside tänapäeval. ma arvan tõesti, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajad peavad tegema tihedat koostööd. eriti võttes arvesse asjaolu, et me tõesti räägime föderaalsest poliitikavaldkonnast keskkonna ja looduse puhul. niisiis veel kord suur tänu, loodetavasti kohtume järgmine kord jälle ning nüüd olete te kõik oodatud kokteilile just siin koosolekusaali ukse taga, kus me saame mitteametlikumalt edasi vestelda tulevasest koostööst. suur tänu!